olevaid õigusi. teiseks, Viktor Uspatšitšilt äh, sain äh, äh, palve seoses Vilniuse kohtus äh, alustatud kohtuasjaga äh, tema parlamentaarse immuunsuse kohta ning äh, kõik taotlused avaldatakse protokollis ning äh, kui äh, vastuväited esitada, siis on need taotlused heaks kiidetud ning Sofokleios välisasjade komisjonis ning Sofoki Sofokleios samuti nimetatakse ametisse kaitseküsimuste komisjoni. nüüd läheme edasi hääletusega, protokolliline küsimus enne veel